valmis eh, põhimõttelisi ehm, soovitusi välja käima, et me kõik koos oleks efektiivsemad. suur tänu, proua Peres. sellega on eh, see arutelu lõppenud antud päevakorrapunktis ja hääletame homme kell kaksteist. järgmine päevakorrapunkt on ühine arutelu rahastamisvahendite osas ma ilmselt loobun võimalusest need äh, instrumendid siin kõik ette lugeda või vahendeid ja kutsun hoopis kohe üles äh, kallist kolleegi parlamendi äh, läbirääkimiste delegatsiooni juhti härra Vidal Quadrast lepituskomisjonis sõna võtma, teil on neli minutit. suur tänu teile, härra president pärast pikki ja pingelisi läbirääkimisi Euroopa Parlamendi lepitusdelegatsioon otsustas vastu võtta nõukoguga sõlmitud lepingu eh, ja see võeti vastu kahekümne viiendal oktoobril suure häälteenamusega ning oma eh, sõnavõtu esimeses pooles sooviksin ma tänada kõiki minu kolleege kõikidest erinevatest parlamendi delegatsioonidest, eriti soovin tänada neid, kes läbirääkimistel osalesid, samuti soovin tänada nõukogu oma, eh, nende avutu suhtumise eest ning samuti komisjoni tema alalise abi eest. pean teile ütlema, et mina eh, kui lepitusdelegatsiooni esimees Äh, leian, et äh, üldine äh, tulemus on parlamendi jaoks rahuldav. meil oli tõsine poliitiline ja intellektuaalne väljakutse. me pidime kohaldama olemasolevad rahastamisvahendid uute, uue Lissaboni leppe põhimõtetele ning seda me tegime, võttes arvesse Eh, nende vahendite olulisemad eh, põhimõtted, eh, võttes arvesse loodetavad tulemused, ootused ning seda me tegime kaasotsustusmenetluse raames ning seega nõukogu ja parlament olid lõpuks ometi võrdsed. teine oluline saavutus, mille ma sooviksin esile tõsta, on see, et tänu meiepoolsetele aruteludele on komisjon tõsiselt äh, äh, muutnud ähm, äh, tõh-, muut-, on tõsiselt muutnud arvestavamaks oma arvamust delegeeritud õigusaktide kohta. teine oluline punkt, mille ma sooviksin alla, mille ma sooviksin rõhutada, on nõukogu poliitika delegeeritud õigusaktide kasutamise kohta tulevaste eh, eh, välisrahastamisvahendite puhul, eh, mil ning nende kasut-, adekvaatse kasutamise kohta. esialgu seda deklaratsiooni ei toetatud, kuid hiljem siiski meie argumendid olid piisavalt tõsised, et selleks, et need arvesse võtta praegusel eh, hetkel eh, tööstusriigide eh, rahastamisvahend pluss selle osas me saavutasime lisa, mis määratles prioriteetide kauba piirmäärad, võttes arvesse sealjuures ka geograafilist piirkonda, see puudutab ka ehm, banaani eksportivaid riike, me panime paika ressursside, täpsed ressursside kasutamise vahendid, millised meetodid kasutada ning see tähendab seda, et igasugused, igasugused vaieldavused ja manööverdamisvõimalused eh, eh, komisjoni poolt eh, jäävad ära, juhul kui parlament seda kontrollida ei saa. ma pean teile ühtlasi tunnistama, et oli selliseid punkte selles rahastamisvahendid, mida Euroopa Parlament ei suutnud läbi suruda, kuid lepitus tähendab ju põhimõtteliselt seda et, et sajaprotsendiliselt ei võideta, vaid lepitakse kokku ja tehakse järeleandmisi ning samamoodi nagu meie mõnes punktis eh, panime eh, paika oma ehm, eh, panime paika oma nõudmised, millest me ei taganenud, nii samamoodi tegi seda ka nõukogu ning ma tahaksin rõhutada, et juhul, kui Euroopa Parlament seda äh, Äh, rahastamisvahendid vastu ei võta, äh, äh, eriti banaane eksportivate riikide kohta, siis see on see, tähendab väga tõsiseid tagajärgi meie kojale, see tähendab seda, et programmid annuleeritakse erinevalt kolleegidest, kes seda küll heast tahtest seda ütlevad, meil ei ole raha, meil ei ole vahendeid selleks, et neid programme käivitada, see tähendab seda, et eh, väga eh, vaesed elanikkonnakihid nendes riikides saavad tõsist kahju meie otsuse pärast ning eh, poliitilised tagajärjed oleksid samuti väga tõsised. ja rääkimata siin Äh, nendest lepingutest, mille me WTO kaudu oleme saanud ja see puudutab just banaanide eksporti, ka äh, neid puudutakse väga tõsiselt. ma lõpetuseks ütleks, härra president, seda, et nõukogu on juba vastu võtnud selle kokkuleppe ja see tähendab seda, et meie härrasmeeste äh, kokkulepe loodetavasti, nõukoguga äh, loodetavasti võetakse vastu, loodetavasti me suudame selle kokkuleppe ratifitseerida, aga nüüd minu äh, lepitusdelegatsiooni esimehena oleks, et homme meie parlament annaks omapoolse toetuse sellele äh, lepituskokkuleppele, aitäh! aitäh! ja nüüd annan sõna raportööridele ning kõigepealt saab sõna härra Köörens ning teil on neli minutit aega. aitäh, president. Need reeglid, mis puudutavad banaanisektori kaasnevaid meetmeid, on kahetasandilised, üks neist puudutab arengukoostööd ja teine tase on institutsionaalne see on seotud siis parlamendi kaasotsustusmenetluses ka mis puudutab nüüd esimest tasandit, siis just nimelt institutsionaalsel tasandil meil on tekkinud nõukoguga lahkarvamusi. kuidas me saame siis selle banaanisektori kaasnevate meetmete määruse viia vastavusse Lissaboni lepinguga ja iseäranis Lissaboni äh, lepingus sätestatuga, mille kohaselt Euroopa Parlamendil nüüd on nõukoguga võrdsed volitused selles osas, mis puudutab Euroopa Euroopa äh, rahaliste vahendite programmeerimise strateegiliste prioriteetide paikapanemisel ja sealhulgas siis ka arengukoostöö valdkonnas. raportöörina ning vastavalt äh, esimeste konverentsi otsustega ja otsustega, mis on langetatud Arengukomisjonis äh, ning Euroopa Parlamendi lepitusdelegatsioonis Äh, on meil äh, nõukoguga toimunud kaheksa äh, kolmepoolset kohtumist ja meil on mõned punased jooned, millest me üle ei astu. kõigepealt me ei loobu võrdsest kohtumisest, kohtlemisest parlamendi ja nõukogu vahel, kui me paneme paika prioriteete finantsprogrammidele. teiseks, mitte mingil juhul ei loobu me parlamendi järelevalveõigusest Eh, sellepärast et kui me seda teeksime, looksime me tuleviku jaoks väga halva pretsedendi. pärast kõiki neid kolmepoolseid kohtumisi ja nõukogu jäikust, kes isegi ei suvatsenud kõigile kohtumistele kohale tulla, eh, on eh, meil, meie suhtumine järgmine. suurem osa delegatsioonist toetas kompromissprojekti, mis teile on esitatud, aga üsna suurearvuline vähemus seda kompromissi aga ei toetanud raportööri ning demokraadina ma austan enamuse seisukohta, aga samas äh, ma pean teile rääkima, kuidas asjad on. mina äh, pean kinni parlamendi eetikast ning äh, seetõttu ei saa ma olukorrast lihtsalt vaikida. samas ma võin teile öelda, et minu arvates ei ole tulemus sugugi mitte rahuldav kui parlament kompromissi heaks ei kiida, siis äh, võib-olla tekib äh, väga halb pretsedent. Äh, nüüd, mis puudutab banaanisektori kaasnevate meetmete olukorda, siis parlament saab informatsiooniõiguse ainult strateegiliste valikute osas, aga me ei saa tegelikult otsustada, kuidas hakatakse kulutama saja, sada üheksakümmend miljonit eurot Äh, parlament lihtsalt, parlamenti lihtsalt informeeritakse ja nõukogu langetab otsuse komisjoni ettepaneku alusel. see tegelikult ei ole äh, õige samm, pigem on see samm tagasi, samm tagasi Lissaboni leping, lepingust ja samm tagasi ka sellest olukorrast, mis valitses enne detsembrit kaks tuhat üheksa, äh, kui jõustus Lissaboni leping. kuni kahe tuhande üheksanda aastani Äh, oli parlamendil negatiivse menetluse läbi võimalus äh, oma seisukohti komisjonile äh, väljendada ja see oleks peatanud kogu menetluse, seda võimalust aga enam ei ole. Euroopa Parlamendilt kuigi ta on nüüd nõukoguga kaasseadusandja, on jäänud ilma oma järelevalveõigusest, sellepärast et Äh, nõukogu langetab ise otsused selles osas, mis puudutab ähm, siis neid strateegilisi otsuseid bananisektori kaasnevate meetmete osas. Äh, artikkel kakssada üheksakümmend üks on see, millele nõukogu oma otsuses tugineb, nii et, et me oleme tegelikult astunud selle otsusega kaks sammu tagasi ning seetõttu mina ei saa selle raporti poolt hääletada, kuigi ma tunnistan, et tegemist on tõesti väga raske otsusega, aga ma olen valmis selle otsuse langetama, sellepärast et mina ei taha luua tule, tulevasteks läbirääkimisteks sellist äh, halba äh, pretsedenti, mis äh, piirab parlamendi volitusi, aitäh. ja nüüd saab sõna härra Scholz ning teil on äh, neli minutit. härra president, härra volinik, lugupeetud kolleegid. kui ma selle raporti üle võtsin, siis ma ausalt öeldes sellega ei arvestanud, et ma pean selles osas rohkem kui kaks aastat väga tõhusaid läbirääkimisi pidama ning äh, me, neil on väga raske selgitada seda menetlust nii liikmesriikidele kui ka meie partneritele. me oleksime jõudnud tegelikult kokkuleppele väheste kuude jooksul ja see, mis seda lepingu läbirääkimist nii pikaks venitas, oligi just erinev tõlgendus ähm, Euroopa Liidu toimimislepingus ja eriti, mis puudutas arusaama delegeeritud ja rakendusõigusaktidest ja siin on tegu ka erinevate pädevustega nõukogu ja parlament äh, alustasid küll väga varakult äh, rahastamisvahendi läbirääkimiste osas, mis puudutab äh, mis puudutab siis välisrahastamisvahendit, tööstusriikidega tehtava koostöö rahastamisvahendiks, siia alla käib siis Erasmus Mundus, kultuur, keskkonnakaitse, taastuvenergia, teadusuuringud, samuti ka kaubandussuhted ja eriti just VKE-d olid siin meie tähelepanu keskmes kuid viivitused viisid selleni, et finantsraamistiku lõpuks me jõudsime palju väiksema summani, mida me saame nüüd investeerida ja see on seda enam kahetsusväärne, kuna ICI plussist eh, saaks rahastada uusi projekte, mis ei käi üldise eh, definitsiooni alla eh, koostöö vahenduses, näiteks mis puudutab Euroopa tudengite saatmist ülikoolidesse Ladina-Ameerikas, Aafrikas ja teistes riikides ning mis puudutab nüüd äh, geograafilise äh, laien-, äh, geograafilist laienemist, siis siin on meil olulised võimalused olemas ja me panime ka paika, kelle jaoks ja milleks on ette nähtud lisavahendite eraldamine. lisas kahes on samuti üles loetletud arenguriigid ning seal on vähemalt viis protsenti ette nähtud avaliku diplomaatia arendamiseks, see tähendab seda, et koostööd tugevdatakse kodanikuühiskonnaga ja samuti ka edendatakse Euroopa Liidu põhiväärtusi, see puudutab ka põhiõigusi ja inimõiguste kaitset. kakskümmend protsenti on ette nähtud ähm, Euroopa Liidu ja partnerriikide vaheliste suhete äh, tugevdamiseks. nüüd, kui me vaatame akadeemiliste ringkondade äh, äh, vahetustegevust, siis see loomulikult mõjutab ka kultuurivaldkonda ja viisteist protsenti on ette nähtud äh, majanduslikuks tegevuseks. Äh, siin on eelkõige just äh, fookuses VKE-d. vahendid keskenduvad nendele partnerriikidele, kes soovivad ka panustada CO2 heitmete vähendamisse maailma tasandil. koostöö puudutab nii energiasektorit ja siinkohal eriti just koostööd taastuvenergiasektoris ja protokolli jaoks Ehm, me võtame teatavaks äh, komisjoni ehm, vastava avalduse, seda vahendit ei saa äh, kasutada äh, varjatud ähm, abistamiseks telefoni, telesidekontsernidele. hädavajalik on tagada see, et mis puudutab finantsabi, et siinkohal me juhinduksime Euroopa Liidu põhimõtetest ja siin ei tohi mingeid järeleandmisi teha kui me arenguriike toetame, siis me peaksime ka sidususele rohkem tähelepanu pöörama ja me peame ka vaatama, et meetmed oleksid äh, äh, kooskõlas ka meie eesmärkidega. meie parlamendina kindlasti selle, äh, nende vahendite ähm, kasutamist kontrollime ja see on ka meie kohustus. see on ka lepingutes ähm, kirjas. meie soovime ka vaadata, kuidas rakendatakse meie nõudmisi minevikus paraku ähm, saime me seda teha ainult paberil ja seetõttu me soovime seda ähm, vastavalt sätestada ka oma ähm, õigusaktides ja me soovime oma pädevusi tugevdada ka vetoõiguse saamisega. ja me ei jäänud küll oma esialgse sõnastuse äh, juurde, kuid äh, teiste raportööridega ma olen nõus, et äh, me peaksime tulevikus rohkem selle parlamendi demokraatliku õiguse eest võitlema, aitäh! suur aitäh ja nüüd annan sõna proua Kaalile ning ka teil on neli minutit. suur tänu, härra president! lugupeetud äh, härra volinik, lugupeetud kolleegid! minu kolleegid juba ütlesid, et me olime kõik üllatunud äh, selle üle, et äh, läbirääkimistel me sattusime nii suurele vastuseisule. ja vastuseis oli suunatud just Euroopa Parlamendile, millega me tegelikult ju soovisime ainult oma kontrolliõigust kasutada. ja meid üllatas ka see, et läbirääkimised venisid äh, nii kaua, ükski raportöör ei arvestanud sellega. sellegipoolest mul on hea meel, et täna toimub meil viimane arutelu sellel teemal ja et me saame selle teema arutelud lõpetada. nüüd, mis puudutab äh, raportit äh, demokraatia inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi osas, äh, siis ma sooviksin siinkohal esile tuua, et selle rahastamisvahendi eesmärgiks on toetada demokraatiat, põhiõigusi ja inimõigusi. see võitleb ka inimõiguste vastase võitluse Ähm, inimõiguste ähm, rikkumise, põhiõiguste rikkumise ja demokraatia tugevdamise eest ähm, kolmandates riikides. Araabia kevade sündmused on näidanud, kui oluline on see, et parlament strateegilistes küsimustes saab olla kaasotsustajaks, neid äh, otsuseid kujundada ning need sündmused ka näitasid, et äh, on äärmiselt tähtis, kuidas rahastamisvahendeid rakendatakse juba esimesel lugemisel me jõudsime eh, kokkuleppele, mis puudutab siis sisulisi küsimusi. me jõudsime kokkuleppele selles osas, et eh, vabaühendusi koha peal eh, tuleb toetada. järgneva te-, kahe lugemise raames me rääkisime Euroopa Parlamendi kontrollipädevustest ja tegelikult oli siin tegu sümboolse hetkega, sellepärast et siit pidi ka välja tulema et Euroopa Parlament peale esimest detsembrit kaks tuhat üheksa on saanud suurema rolli. mul on hea meel selle üle, et institutsioonide vahel on jõutud kokkuleppeni, ma soovin tänada härra Vidal Quadrast ja ka kõiki teisi, kes selles võitluses viimastel kuudel kaasa aitasid. me teame, et see tee on olnud väga pikk, me teame ka, et kompromissi puhul on tegu sellega, et Äh, kõik osapooled peavad üksteise poole ähm, käe sirutama, kuid sellegipoolest see käesirutus oleks võinud olla natukene heldem. ja tulemuseks on see, et parlament ja nõukogu tulevikus äh, strateegilist äh, programmeerimise puhul peavad üheskoos otsustama. ja ma olen veendunud, et see kokkulepe, milleni me jõudsime, tulevasi läbirääkimispositsioone parlamendi jaoks tugevdab ja see on äärmiselt oluline. see on äärmiselt oluline, kui me räägime demokraatiast ja inimõigustest. ja me räägime siin demokraatiast, inimõigustest äh, kolmandates riikides. aga see ei puuduta mitte ainult institutsioonide vahelist äh, usaldust, vaid ka meie vastutust. meie vastutust kolmandate riikide ees ja seetõttu ma paluksin teid kõiki, et need äh, neli äh, rahastamisvahendit homsel hääletamisel ka vastu võtate, aitäh. aitäh ja nüüd annan sõna proua Lohpiilerile. ka teil on neli minutit. aitäh, härra president kuna olen samuti raportöör, tahaksin kõigepealt rääkida sisust me muudame praegust instrumenti selliselt, et erakorraliselt et äh, kaot-, äh, kaetaks ka MTÜ-de poolt äh, makstavad maksud ja lõivud, mis on seotud nende projektidega. see on vajalik selleks, et instrument oleks piisavalt paindlik ja vajalik ka sellepärast, et järjest rohkem valitsusi ei näe enam ette maksuvabastust vabaühendustele ning see seab vabaühendused tihti suure surve alla ja kahandab nende manööverdamisruumi. kuid inimõiguste ja demokraatia vallas on tegemist ju väga tähtsa tööga ja seetõttu on mul hea meel, et me saime instrumenti muuta palju paindlikumaks. ma olen ka seisukohal, et lepitusmenetlus on toonud kaasa positiivseid arenguid ning sellest on kasu ka eh, tulevikus, eh, perioodil kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, mil võetakse vastu uued strateegiadokumendid. praegu ootame vastavat komisjoni ettepanekut meie läbirääkimiste tulemusena on komisjon oma teatises Euroopa Liidu eelarve kohta ka öelnud, et aastaks kaks tuhat kakskümmend on ähm, erinevate instrumentide õiguslik alus selline, et on võimalik laialdaselt kasutada delegeeritud õigusakte ning äh, on võimalik äh, palju äh, paindlikumalt juhtida selleks eelarveperioodiks ette nähtud tegevusi Eh, ning sealjuures võetakse arvesse mõlema õigusloomelise institutsiooni arvamusi. nii ütles siis komisjon oma teatises ning eh, ka nõukogu ja parlament on suutnud kokku leppida delegeeritud aktide kasutamises eh, just välisabi valdkonnas tulevaste instrument, instrumentide puhul ning see kokkulepe tugevdab Euroopa Parlamendi positsiooni ka tulevastes inimõiguste demokraatia alastes läbirääkimistes meil on äh, võimalik nüüd edasi arutada nende instrumentide strateegilisi aspekte, rahaeraldisi, tulemusi äh, ja ülesehitust ning Euroopa Parlamendil on suurem sõnaõigus selles suhtes, äh, kui palju raha tuleb eraldada selleks või teiseks inimõiguste või demokraatia alaseks eesmärgiks tulevastes instrumentides minevikus on Euroopa Parlament kaevanud, et piisavalt raha ei eraldata demokraatia arendamiseks, sealhulgas parlamentide toetuseks, kuid nüüd on meil võimalik loodetavasti nõukoguga selles vallas rohkem läbi rääkida, nii et meil oleks tulevikus rohkem paindlikkust prioriteetide määramisel delegeeritud õigusaktid võimaldavad meil kaasa rääkida mitte ainult siis, kui uus instrument vastu võetakse, vaid äh, ka äh, mitte ainult siis, kui arutatakse määrust instrumendi vastuvõtmiseks, vaid ka äh, strateegiadokumentide puhul, mida arutatakse kord aastas. see tähendab seda, et meil on võimalik kaasa rääkida kogu instrumendi nõndanimetatud elutsükli jooksul võib öelda, et läbirääkimiste laua taga ei saavutanud me kõike, mida tahtsime, kuid arvan, et jaanuaris, kui algab kolmas voor, me selle saavutame. aitäh! aitäh ka teile ning nüüd saab sõna viimane raportöör, kelleks on härra Mitchell ja ka teil on neli minutit. aitäh, härra president. lepitusmenetlus on parlamendile üht-teist andnud, kuid mitte kõike, mida me tahtsime me oleme minevikus rääkinud sellest, kui suured volitused on komisjonil Euroopa Liidu finantsinstrumentide juhtimisel ja rakendamisel ning mul on hea meel näha, et Euroopa Parlament ja Nõukogu otsustavad nüüd ühiselt äh, selle üle, milliseid äh, tähtsaid äh, strateegilisi samme astuda, selle üle on mul ainult hea meel. ma tean, et läbirääkimised on olnud väga keerulised ja väga keerukad ja seda ka sellepärast, et nõukogu ei ole tegelikult aktiivselt äh, esitanud omapoolseid äh, vastuettepanekuid ja seetõttu oli Euroopa Parlament äh, sunnitud tegema mööndusi nende riikide huvides, kes meilt abi saavad. mina ja härra Köörens ja teised arenguabikomisjonist leiavad, et ICI PAM-i määruse äh, lõppresultaat, see, mis meil praegu on, tegelikult ei ole rahuldav ei inimõiguste alal ega õiguslikus mõttes. me teame, et seda sektorit äh, peetakse kõige olulisemaks üldse, et seda määrust peetakse väga oluliseks ja oluliseks peetakse äh, ka seda, et et ICI äh, PAM-i alal saavutatud äh, kokkulepe ei määra siiski ära seda, milliseks kujunevad uued strateegiadokumendid, mis võetakse vastu aastal kaks tuhat kolmteist. Euroopa Parlament äh, kahtlemata nõuab, et sellest tingimusest või sellest järeldusest ka kinni peetaks. kui seda ei tehta, siis rakendab Euroopa Parlament oma analüüsi reservatsiooni õigust väga suurte summade ulatuses, sest äh, Lissaboni leping annab meile tähtsad põhimõtted, mis võimaldavad Euroopa Parlamendil omapoolse resolutsiooni esitada. ma soovin seda rõhutada kõigile, eriti härra Köörensile ja öelda teie juuresolekul, härra asepresident, et Euroopa Parlament peab ometi lõpuks läbi viima sõltumatu analüüsi selles vallas, mida komisjon teeb. komisjon peab ju läbirääkimisi vahendama ja ta peab seda tegema sõltumatult, ta ei tohi astuda kummagi eh, vaidleva institutsiooni poolele, vaid ta peab tagama, et eh, järgitakse aluslepingus toodud põhimõtteid eh, ning Euroopa kodanike õigusi ja mulle praegu tundub, et nii küll ei ole. nõukogu on saavutanud teatud äh, edu, ähm, enne suri nälga kakskümmend kuus miljonit äh, inimest, äh, last maailmas nüüd ainult kakskümmend üks miljonit, kuid järgmise kümne aasta jooksul suureneb maailma rahvastik kahe miljardi võrra, nendest inimestest üheksakümmend protsenti sünnib arengumaades ja seetõttu me peame neid inimesi aitama, peame aitama neid riike sest muidu äh, jääb, jätame me oma lastele ja lapselastele kohutava pärandi. me peame Euroopat harima, peame harima ka Euroopa riikide parlamentide liikmeid, neile selgitama, kui tähtis on see töö, mida me siin teeme. meil on vaja sidusat ja tõhusat arenguabipoliitikat, kuid äh, selline poliitika, selline tõhusus on äh, võimalik ainult siis, kui me käitume läbipaistvalt eh, ja anname oma tegude eest eh, ka vastust, see ei ole mingisugune suvaline assotsiatsioon või, või eh, klubi, tegemist on Euroopa Parlamendiga, meil on õigus nõuda komisjonilt selgitusi ja kaitset. see ei ole esimene kord, kus me räägime DCI-st, arengukoostöö rahastamisvahendist, Euroopa Komisjon ei ole ka varem olnud oma ülesannete kõrgusel ja kui me nüüd ei suuda tõusta oma ülesannete kõrgusele, kui komisjon seda ei suuda, siis Euroopa Parlamendi president peab komisjoni kutsuma korrale ja e, ütlema, et meie siin igatahes e, kaitseme Euroopa Parlamenti igasuguste ebaausate võtete eest, aitäh ähm.! suur aitäh! ma teeksin ettepaneku, et e, kui te saate, mida tahate, ja komisjon täiesti sõltumatuks muutuks, siis ei lahenda see ka midagi, aga nüüd on teil sõna, härra voli-, volinik Füüle. president, lugupeetud parlamendisaadikud, tänane arutelu, mis puudutab äh, välistegevuse rahastamisvahendeid, äh, järgneb väga pikale ja keerulisele protsessile komisjon tegi oma et, esimese ettepaneku aprillis kaks tuhat üheksa ja seal tegime siis ettepaneku mõned arengumaad viia äh, tööstusriikide vahendi alla, luua nõndanimetatud ICI pluss. Äh, sinna alla oleks käinud siis selline koostöö, mis ei oleks definitsiooni järgi käinud äh, ametliku arenguabi alla. komisjon Äh, äh, rääkis äh, sellest vajadusest ka Genfis toimuvatel Maailmakaubandusorganisatsiooni läbirääkimistel. rääkisime nendest meetmetest, mis puudutavad banaanitootmisega tegelevaid riike. täna pärast kahte aastat läbirääkimisi hääletab parlament nüüd arengukoostöö rahastamisvahendi muudatusettepanekute üle, samuti muudatusettepanekule üle, mis puudutavad äh, inimõiguste ja demokraatia edendamise koostöövahendit ja tööstusriikidega koostöö arendamise vahendit. läbirääkimistel käsitleti väga keerukaid teemasid, mis puudutavad Euroopa Liidu toimimist vastavalt Lissaboni lepingule. vaatamata eriarvamustele parlamendi ning nõukogu vahel leiab komisjon, et institutsioonid on saavutanud tasakaalustatud kompromissi. komisjon ning minu kolleegid äh, proua Ashton ja härra Piibalgs äh, tunnustavad neid jõupingutusi, mida mõlemad pooled on teinud selle tulemuseni jõudmisel. samuti täname äh, parlamendi asepresidenti härra Vidal Kadrast ja tema meeskonna liikmeid Äh, samuti tahaksime tänada eesistujamaid ning äh, eriti Poolat, kelle eesistumisel me kokkuleppe saavutasime. lugupeetud äh, saadikud, selle paketi läbikukkumine ei ole võimalik, e, ei tule kõne alla. kui me seda kompromissi ei saavuta, siis on tegemist ränga hoobiga Euroopa Liidu mainele. me ei ole enam usaldusväärne partner kaubandusläbirääkimistel ja ei ole usaldusväärne partner arengukoostöös me ei suudaks jätkata koostööd mõningates väga olulistes valdkondades oma strateegiliste partneritega. seetõttu tervitab komisjon seda kokkulepet, mis hõlmab siis seda perioodi praegusest hetkest kuni aastani kaks tuhat kolmteist. kompromiss võimaldab komisjonil koheselt alustada äh, nende rahastamisvahendite eelarve äh, täitmist seetõttu on komisjon tänulik äh, muudetud eelarve kuus kaks tuhat üksteist kohta, mille parlament ja nõukogu heaks kiitsid. Äh, täiendavad äh, rahalised vahendid banaanisektori kaasnevate meetmete jaoks tähendavad seda, et me saame hakata asju ellu rakendama nii kiiresti kui võimalik Need tegevused, mida rahastatakse, parandavad Euroopa Liidu huvide esindamist rahvusvahelisel areenil ning on kooskõlas nende kohustustega, mille me arenguvallas Genfis võtsime. me tahame lõpuks ometigi lahendada selle pikale veninud banaanivaidluse Maailma Kaubandusorganisatsioonis. kompromisstekstis arvestatakse parlamendi sooviga suurema selguse järele raha eraldamise vallas. samas arvestab see ettepanek ka nõukogu seisukohaga, et õigusloome ei peaks sisaldama konkreetseid rahalisi eraldisi üksikutele riikidele ja piirkondadele. nüüd, kui rääkida banaanisektori kaasnevatest meetmetest, siis eh, kompromisstekst eh, sisaldab täiendavat infot kolme kriteeriumi eh, kohta, mida komisjon peab järgima, kui hakkab riikidele raha eraldama see sisaldab ka viite sellele, kuidas neid kriteeriumeid hakatakse kohaldama. seal viidatakse ka väga selgelt komisjoni kavatsusele äh, tulla välja komisjoni rakendusotsusega, mis puudutab siis äh, orienteeruvaid rahaeraldisi riikidele. see annab parlamendile ja nõukogule võimaluse väljendada oma seisukohti nende rahaliste eraldiste osas kaasnevad meetmed, mida on lubatud banaanidega kauplemise lepingu kontekstis, on väga olulised AKV riikide jaoks. Äh, tollide vähenemine on juba, selle mõju on juba tunda ning äh, AKV riigid on palunud seda täiendavat toetusmeedet ning lõpuks tahaksin ma parlamendile meelde tuletada, et need vahendid, mida me AKV riikidele lubasime, mida me lubasime banaanitootjatele Genfis, on eh, vahendid, mida me ei saa võtta Euroopa Arengufondist. ja kuna me oleme eh, jõudnud ka rahastamisperioodi lõpule, siis meil ei ole erilist eh, manööverdamisruumi ilma selle rahastamisvahendita. nüüd mõne sõnaga ka ICI plussist, tööstusriikidega koostöö arendamise vahendist. siin on meil kolm prioriteetset valdkonda äh, majanduspartnerlus, inimestevahelised kontaktid ning Maailma Kaubandusorganisatsiooni raames võetud kohustused. ning loomulikult me tahaksime vähendada ning me oleme sisse lülitanud siia ka halduskulud. ning meil on siin piisav varu selleks, et programmeerimisperioodi jooksul raha eraldada. see võimaldab meil olla paindlik ning arvestada sündmustega, mis aset leiavad, samuti kohapealsete vajadustega. samas kaasab see mõlemad seadusandlikud organid ICI plussi prioriteetide paikapanemiseks. härra president, komisjon jääb ootama selle paketi heakskiitmist parlamendis ning ma tahaksin teid täna, tänada teie tähelepanu eest. aitäh, volinik, ja nüüd annan sõna fraktsioonide nimel sõnavõtjatele ning kõigepealt saab sõna härra Ponga. Teil on kaks minutit ja te saate sõna Rahvapartei nimel. aitäh president, kolleegid, homme äh, arutame veel kord äh, uut arengukoostöövahendit, millega võetakse kasutusele banaanisektori kaasnevad meetmed banaane eksportivatele AKV riikidele. arvestades praegu äh, kaubanduses valitsevat olukorda on meil siin sada üheksakümmend miljonit eurot vahendeid ning eh, see raha on meie eh, AKV partneritele äärmiselt oluline, arvestades seda, et eh, banaanisektor mängib nendes riikides väga olulist rolli. mis puudutab nüüd delegeeritud akte, siis parlamendi seisukohtadega pole siin arvestatud ja see on väga kahetsusväärne. me oleme siiski mõningaid, mõningast edu saavutanud, meil on selged sihid silme ees ning tekstis äh, on need ka kirjas ning meil on ka nõukogupoolne deklaratsioon, mis puudutab järgmist mitmeaastast finantsraamistikku Äh, ning äh, selles tekstis on öeldud, et äh, delegeeritud akte kasutatakse siis välistegevuse vallas pärast aastat kaks tuhat kolmteist. nüüd parlament on oma tekstis ka selgitanud, et tegemist on pretsedenditu juhtumiga ning see on minu jaoks väga oluline Äh, AKV ja Euroopa Liidu kahekümne teisel äh, assambleel arutati ka seda küsimust ja ma võin kinnitada teile, et AKV riigid sõltuvad sellest rahalisest abist, see raha oleks tulnud eraldada juba kaks aastat tagasi me teame, millistes tingimustes meie AKV riigid, partnerid peavad tegutsema ja väga oluline on see probleem lahendada, me lihtsalt ei saa enam kauem oodata. ma loodan, et te toetate seda teksti, aitäh! Thank you very much! aitäh ka teile ja nüüd äh, saab sõna härra Haavit üheks minutiks. aitäh, president. tahaksin kõigepealt öelda, et äh, mul on hea meel, et me arutame selle määruse õiguslikkust, kuid me arutame ka äh, kümmet protsenti meie eelarvest, mis on mõeldud just nimelt suheteks teiste riikidega. ennem, ennekõike inimõiguste ja demokraatia kaitseks ähm, me kaitseme neid, kellel ei ole, kelle inimõigu-, õigusi ei austata ja tihti läheb see vastuollu nende valitsuste soovidega, kus need inimesed elavad. ma toetan äh, proua Kalli ja proua Lohpillerit ning ma arvan, et äh, institutsioonide vaheline leping ja Euroopa Parlamendi kaasotsustusõigus peaksid mõjutama positiivselt kõiki otsuseid, mis tulevad alates aastast kaks tuhat neliteist ning et äh, me peame kindlasti nõudma seda, et austataks kokkulepet rahaeraldiste ja miinimumprotsentide osas. lisaks sellele on vaja alustada ka tähtsat strateegilist dialoogi Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel. mõni, mõnikord on nii, et kui mõne vabaühenduse või inimese projekt saab avalikuks, siis äh, satuvad äh, selle projekti juhtide elud ohtu ning äh, me loodame väga, et komisjon peab kinni omapoolsetest lubadustest ning praegune kord jääb püsima. aitäh, sõna saab proua Krees, teil on poolteist minutit, palun. lugupeetud kolleeg lugupeetud president, lugupeetud kolleegid, lubage mul äh, kõigepealt rääkida delegeeritud õigusaktidest, see ei ole kõige populaarsem teema, kuid kahjuks on see väga oluline teema. kõigepealt äh, ma tänan härra Göransit tema töö eest, äh, selle eest, et ta kaitseb neid õigusi, mis Euroopa Parlamendile on antud Lissaboni lepinguga. Euroopa Parlament on demokraatlik institutsioon, loomulikult pooldame äh, me seda, et tuleb aidata banaanitootjaid, banaane tootvaid eh, riike, kuigi tegelikult ei aita see abi eh, kahtlemata eh, väiketootjaid, võttes arvesse seda, kuidas Ladina-Ameerika riikide toodang jõuab praegu maailmaturule. aga minu fraktsioon on tõesti südamest vastu sellele, et me lihtsalt loobuksime õigustest, mis meile on antud Lissaboni lepinguga. Euroopa Parlamendil on need õigused meil on sada üheksateist miljonit eurot äh, banaanitoodete toetuseks ja me ei saa lihtsalt nõustuda sellega, et kas komisjon või nõukogu ehk siis liikmesriigid otsustavad, kuidas äh, see raha jagatakse, ka Euroopa Parlament peab saama kaasa rääkida, seetõttu palun ma kõigil teil äh, vastu olla banaanitoetuse lahtisidumise meetmetest, sest kui me sellega nõustume, siis tegelikult me loobime iseendale kaikaid kodaratesse, see on vale. aitäh! sõna saab härra Meier, kellel on üks minut, palun. suur aitäh, äh, president. me tunnustame härra Vidal Quadrase tööd. ta on tõsiselt pingutanud ja on püüdnud leida teed Euroopa Liidu õiguslikus äh, labürindis. tõesti, see labürint on äärmiselt keerukas need instrumendid, mida me siin arutame, on keerukad tähtis on aru saada, et äh, demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahend ning arengukoostöö rahastamisvahend äh, on tähtsad instrumendid, sest kõigide inimõigusi tuleb austada ning kellegi õigusi ei saa ähm, äh, pidada teistest kõrgemaks. kui me mõtleme Benaliile või Mubarakile, siis on ju selge, et me oleme minevikus sõlminud vääraid suhteid teatud režiimide esindajatega ning tulevikus peaksime käituma teisiti me usume kindlalt, et me peame kaitsma e, inimõigusi, kõikide inimõigusi, aitäh! aitäh ka teile ja nüüd saavad sõnad kõik ülejäänud kõnelejad, esimene neist on härra Liisek, ka teil on üks minut, palun. lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid ma tahaksin omalt poolt öelda paar sõna õigusakti kohta, mis on seotud äh, demokraatia inimõiguste Euroopa rahastamisvahendiga. see rahastamisvahend peaks toetama inimõigusi, demokraatiat ja pluralismi kõikjal maailmas ning äh, see rahastamisvahend võimaldab meil äh, sekkuda või astuda samme ka väga keerulistes olukordades me elame kahekümne esimesel sajandil ja ikkagi inimesi piinatakse, kiusatakse taga, lapsi väärkoheldakse seksuaalselt ja toimub ka palju muud kohutavat. kahtlemata ei piisa ainult sellest rahastamisvahendist, et maailma muuta, aga ikkagi saame selle abil aidata kodanikuühiskonda, edendada eneseväljenduse vabadust, meediavabadust, teisi vabadusi. seetõttu on see rahastamisvahend meile väga oluline ma mäletan äh, äh,, meenutan siin filmi Keegi pole täiuslik, mida te ilmselt olete kõik näinud ja äh, selle filmi meenutamine on asjakohane, sest see ütleb meile, et me peame töötama sellega, mis meil olemas on äh, ja tegema seda võimalikult hästi. aitäh, härra Liisek, sõna saab proua Koomas pooleteistkümneks minutiks. lugupeetud president, suur aitäh! mul on hea meel selle üle, et demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahend äh, et seda rahastamisvahendit äh, Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon nüüd tõsiselt arutavad, et äh, meil on võimalik äh, seda määrust analüüsida ning et meil on võimalik rohkem teha inimõiguste kaitsjate, kodanikuühiskonna esindajate, meedia esindajate ja teiste heaks. Euroopa Parlament peab olema kursis kõigi projektide ja ka selle määruse muudatustega sest sellest on kasu inimestele, kes töötavad inimõiguste ka kaitsmise nimel. me peame tegelema ka selliste probleemidega nagu internetitsensuur. nüüd aga tahaksin rääkida delegeeritud õigusaktidest, eriti neist, mis puudutavad arengukoostöö rahastamisvahendite ja banaanisektori kaasnevaid meetmeid. ma mõistan hukka selle taktika, selle väljapressimistaktika, mida nõukogu ja komisjon kasutavad Euroopa Parlamendi vastu, tagamaks, et Euroopa Parlament lihtsalt loobuks äh, loobuks äh, õigustest, mille talle annab Lissaboni lepingu artikkel kakssada üheksakümmend. Euroopa Parlamendi õigusi ei saa lihtsalt kõrvale heita. me oleme kohustatud äh, rakendama demokraatlikku kontrolli DCI äh, PAM-i üle, sest see instrument on tähtis meile, inimestele kõikjal maailmas. me ei tohi nõustuda väljapressimistaktikaga, me ei tohi järele anda neile ähvardustega, ähvardustele, mida meile on seoses banaanisektori kaasnevate meetmetega esitatud. Euroopa Parlament ei loobu oma õigustest, aitäh! suur tänu, proua Komes. ja nüüd saab sõna proua Parska-Babinska, palun. Thank you very much um.... suur aitäh. I very much. suur tänu, härra president, härra volinik mul on äh, väga kahju, et äh, parlament ei suutnud oma õigusi läbirääkimistel äh, nõukogu ja komisjoniga lõpuni toetada ja kaitsta ja mina toetan seda seisukohta, et parlamendil peaks olema tulevikus suurem roll selles, kuidas rahastamisvahendid nende programmide raames kasutatakse. see peaks olema ainult liikmesriikide ja komisjoni töörühmade otsustada. kuid vaatamata sellele faktile ma toetan Euroopa rahastamis vahendi poolt, mis puudutab demokraatiat ja inimõigusi, sellepärast et see rahastamisvahend on äärmiselt oluline vastu võtta ilma pikema viivituseta. me peame toetame inimõigusi Valgevenes, Iraanis, Ukrainas. me peame praegu laiendama oma tegevusi selles valdkonnas. demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi raames me peame jõudma ka e, suurema Euroopa panuseni inimõiguste kaitsel. demokraatia inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi eesmärgiks e, oligi just tugevdada seda tegevust ja me peame nüüd äh, selle lubaduse ka täitma. ja ma leian, et kui rahastamisvahendid liidetakse, siis see viib kindlasti rohkem demokraatiat tervesse maailma, aitäh! suur tänu ja nüüd saab sõna kaheks minutiks kolleeg Teroljan. suur tänu, härra president! lugupeetud kolleegid. Ähm, meie koordinaator paraku täna isiklikel põhjustel siin kohal olla ei saa, aga äh, sellegipoolest mina siis vahendan tema seisukohti. Äh, läbirääkimised selle paketi osas olid tõesti väga äh, pikad ja vaevalised ja mis puudutab demokraatia ja inimõiguste ähm, Euroopa rahastamisvahendit, siis siin osas jõuti rahuldava tulemuseni, kuid banaanisektori osas me ei jõudnud paraku kõikide oma äh, Äh, eesmärkideni. ja tegelikult äh, see tulemus praegu äh, tühi, täiesti ähm, tühistab meie mandaadi, mis meil oli nendel läbirääkimistel, sellepärast et siin praegu nõukogu ja komisjon soovivad endale võtta mm, olulisema rolli rahastamisvahendi rakendamisel, kuid me peame ka vaatama, milline roll on antud Euroopa Parlamendile Lissaboni lepinguga, see puudutab ka meie kaasatust programmeerimisse ja siin on tegu äärmiselt olulise poliitilise küsimusega, siin peab Euroopa Parlamendil olema suurem roll. samuti, mis puudutab Euroopa Parlamendi kontrollipädevuse, siis need seati kahtluse alla ja nõukogu näitas veel kord, et ta on ideoloogilises plaanis tegelikult teinud samme tagasi. meil on vaja ühist pädevust olulistes küsimustes me peame selle rahastamisvahendiga edasi minema, sellepärast et see on ainus viis, kuidas me komisjonile ja nõukogule saame näidata, et me vajame suuremat läbipaistvust rahastamisvahendite rakendamisel. sest kui segadus ainult suureneb, siis sellisel juhul me peame ootama uue lepinguni, kuni me saame need õigused, mis tegelikult juba on olemas Lissaboni lepingus. suur tänu, kolleeg Tiroljan ja nüüd me jõuame vaba mikrofoni vooru juurde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 jaoks demokraatia inimõiguste edendamiseks, eriti, eriti nendes riikides, kus valitseb äh, totalitaarne režiim. ma pean teile jutustama ühe kurva loo. tegu on ühe Valgevene äh, mehe kurva looga, kes, äh, keda karistati mitmeaastase sunnitööga ainuüksi sellepärast, et ta võitles demokraatlike õiguste eest. ja seetõttu on see rahastamisvahend väga oluline nende inimeste jaoks. mina sooviksin, et ähm, need rahastamisvahendid oleksid paindlikumad kui äh, varem ja ma loodan, et me saame tulevikus rohkem ja paremini toetada neid organisatsioone, kes tegelevad demokraatia inimõiguste eest võitlusega. suur tänu ja nüüd äh, kolleeg Paska. Äh, suur tänu üheksandal aprillil kaks tuhat üheksa äh, komisjon tuli välja määruse äh, eelnõuga, mille eesmärgiks oli siis muuta määrust äh, kolmteist üheksakümmend neli murd kaks tuhat kuus, millega luuakse rahastamisvahend koostööks tööstus ning teiste suure sissetulekuga riikide territooriumidega. tollal Euroopa Parlamendi ja Nõukogu seisukohad olid erinevad ja seetõttu oli oluline läbi viia lepitusmenetlus me pidime lähendama seisukohti ning äh, vahepeal on toimunud kaheksa kolmepoolset äh, kohtumist ja nende kohtumiste tulemuseni oleme me jõudnud tänase äh, tulemuseni. ja delegeeritud õigusaktidega tuleks ka Euroopa Parlamendi rolli tugevdada kuid äh, me peaksime kogu selle menetluse üle vaatama. suur tänu, äh, kolleeg Paska. ja nüüd kolleeg Pasescu, palun. aitäh, president. Ähm, mul on hea meel selle raporti üle, eriti arvestades äh, maja, maailmamajanduse tasakaalu muutumist arengukoostöö kolmanda maailma riikidega on väga oluline, nendel riikidel on tänapäeval kaubandusele väga suur mõju ja ma tahaksin rõhutada, et artikkel viis on eriti oluline. Euroopa Liidu kaubandussuhted vajavad geograafilises plaanis mitmekesistamist. me peame arvestama nende väljakutsetega, mis meie aja ees seisavad. meil tuleb rahaline abi siduda teatud tingimustega, näiteks keskkonnatingimuste täitmisega arenguriigid Äh, praegu selles valdkonnas jäävad maha. seetõttu on äärmiselt oluline, et nad aitaksid näiteks ellu rakendada Kyoto protokolli, need riigid peavad samuti äh, tagama rahvusvahelise tööorganisatsiooni õigusaktide ellurakendamise, sellepärast et kiire areng võib tihtipeale kaasa tuua põhiõiguste rikkumise. suur tänu ja nüüd äh, kolleeg Sikierski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 Nendel vahenditel on väga selged eesmärgid meie välistegevuste vallas. Äh, need äh, vahendid hõlmavad meie arengupoliitikat ning seetõttu nad peavad olema väga hoolikalt valitud. väga olulised on prioriteedid, äh, kui palju demokraatiat, kui palju haridust me oleme valmis toetama, kas me toetame ettevõtlusvaimu kas me toetame arenguabi, kas me eraldame raha vabaühendustele Euroopa Parlament on valitud rahvaesindajate poolt, me oleme valitud ühiskonna poolt ning seetõttu on meil kohustus eh, oma eh, vaateid avaldada ka selle eh, kohta, millele me raha kulutame ja kui palju me kulutame, näiteks kui palju me kulutame kodanike ühiskonnale, nii et tehkem seda tööd, aitäh! suur tänu, kolleeg Sikerski, sellega on vaba mikrofoni voor läbi ja nüüd saab sõna härra volinik Füüle aitäh, president. arutelu on olnud huvitav ning äh, on sillutanud teed paremale vastastikusele mõistmisele ja ma loodan, et ka suuremale koostöövaimule tulevikus. selles suhtes ma olen võtnud arvesse parlamendi mure, ma olen täiesti kindel, et järgmise mitmeaastase finantsraamistiku juures me võtame need arvesse, kui komisjon tuleb välja e, uute ettepanekutega rahastamisvahendite teemal eelseisvatel nädalatel. ma olen nõus sellega, et isegi praegu me peame kaitsma neid inimesi, kes tegelevad inimõiguste kaitsme, kaitsmisega, äh, komisjon leiab, et, ähm, et tihtipeale režiimid kasutavad ära seadusi selleks, et inimõiguste kaitsjaid taga kiusata. nii et, et äh, me peame hoolitsema selle eest, et ähm, äh, need riigid ei saaks vabaühendusi taga kiusata. lugupeetud saadikud, ma tahaksin teile meelde tuletada, et komisjon arvestab Euroopa Parlamendi Äh, soovidega ning on juba võtnud ametliku kohustuse pidada kinni Lissaboni lepingu sätetest. oma teatises, mis puudutab Euroopa eelarvet aastast kaks tuhat kakskümmend, on komisjon sellise lubaduse andnud selles osas, mis puudutab delegeeritud aktide kasutamist ning proua Lohpiiler, lugupeetud parlamendisaadik, viitas sellele oma sõnavõtus. nii et, et ma ei hakka seda uuesti ette lugema tahaksin veel kord korrata, et see kompromiss, mis teie ees on, on õiglane tasakaal äh, parlamendi ja nõukogu vahel. siin on, äh, selles tekstis on asju, mis mõlemale poolele meeldivad ja mis ei meeldi mõlemale poolele. aga me peaksime vaatama kaugemale institutsionaalsetest suhetest. lugupeetud äh, president, lugupeetud saadikud nagu ma alguses ütlesin, selle paketi läbikukutamine eh, ei tule kõne alla, meil ei ole mingit varuplaani. parlament peab oma otsuse langetama homme ning kui parlament seda ei tee, siis komisjonil ei ole mingit alust, millele eelarve täitmisel tugineda. näiteks ähm, eh, suhe, tööstusriikidega suhete arendamise rahandus, rahastamisvahendit me ei saa siis rakendada, samuti banaanisektori kaasnevaid meetmeid nendes osa, selles osas tahame öelda, et me ei võta raha mitte mingist muust allikast, nagu näiteks Euroopa Arengufond. kui äh, banaanisektori kaasnevad meetmed läbi ei lähe, siis äh, vaadatakse Euroopa Liitu kui mitteusaldusväärset kaubanduspartnerit ning äh, meid vaadatakse kui mitteusaldusväärset partnerit oma AKV riikide jaoks ja seda Euroopa Liidu kodanikud ei soovi. ma tahaksin veel kord rõhutada, et see kompromiss on väga hea tulemus Euroopa Liidu jaoks. see on väga hea selleks, et Euroopa Liit saaks teha koostööd strateegiliste partneritega ning samuti AKV riikidega, kes tegelevad banaanide kasvatusega. aitäh! suur tänu, härra volinik Füle! nüüd saavad sõna veel kord raportorid, kõigepealt härra Küürandus kolmeks minutiks. aitäh, president. me just kuulsime, mida oli öelda volinik Füülel. ta kõneles koostööst. meil on väga, meil oleks väga hea meha, meel teha koostööd aga väga raske on teha koostööd nendega, kes siin isegi kohal ei ole, nõukogu torkab oma puudumisega väga silma. ning äh, meil oleks nõukogu olnud täna siin kohal, siis me oleksime võib-olla saanud rääkida sellest, mis täpselt juhtus mul on äh, tihtipeale olnud võimalus äh, arengukomisjonis sellel teemal sõna võtta ja oleks nõukogu siin, siis me oleks saanud Äh, arengukoostööst ühiselt kõnelda, äh, sellest, kuidas kaasata kõiki liikmesriike, sellepärast et Lissaboni leping ju seda näeb ette, me peaksime oma kohustusi jagama, me peaksime neid ühiselt kandma. aga milline on praegune olukord? liikmesriigid kulutavad umbes kaheksakümmend protsenti omaenda egiidi all, ise vastutavad selle raha eest. ja see on ka täiesti õige, et et liikmesriikidel on sõnaõigus selles osas, mis puudutab nende enda eelarvet. Euroopa Parlament eh, selles vallas sõnaõigust ei oma eh, liikmesriigid eraldavad suure osa sellest rahast aga komisjonile ja komisjon siis eh, vastavalt liikmesriikidega sõlmitud kokkuleppele kasutab seda raha, tegemist on siin Euroopa Liidu arengufondiga, mis ei ole veel eelarve osa ja senikaua, kui ta seda ei ole, on Euroopa par Parlament kõrvalseisja ja sõnaõigust ei oma väga väike äh, äh, summa on selline, mille üle parlament saab ka sõnaõigust. artikkel kakssada üheksakümmend Lissaboni lepingus paneb meid nõukoguga võrdsesse seisu, aga jällegi nõukogu üritab meid kõrvale tõrjuda. nii, nii ei lähe, meil on arengupoliitikas oma roll mängida, meil on äh, äh see roll olemas ning äh, nõukogu ei saa meid kõrvale tõrjuda, kui nad tahavad, et me äh, kõrvale jääksime, siis äh, pidage meeles seda, seda mandaati, mille nõukogu andis Ungarile eesistumise ajal, koordineerimine ja, ja siis me korraga loobusime sellest kõigest nii et, et me, kui teised institutsioonid niimoodi käituvad, siis me ei saa neid austada. parlament ei ole mitte vaikinud, me oleme kutsunud komisjoni endale appi. kui jutt oli välisteenistusest, siis me kõnelesime sellest ning teie meie oleme näinud kõvasti vaeva selleks, et Äh, näiteks teha koostööd äh, kõrge esindajaga ja välisteenistusega ning äh, härra president, ma arvan, et me oleme tõesti teinud väga suuri jõupingutusi parlamendi poole pealt, eriti parlamendi arengukomisjonis me oleme teinud väga suuri jõupingutusi ning mulle näib, et need jõupingutused väärivad palju rohkem tähelepanu teistelt institutsioonidelt ja eriti nõukogult. suur tänu, härra Görans ja nüüd järgmisena sõna härra Scholz kaheks minutiks suur tänu, härra president, härra volinik. ma võin ainult liituda nende kriitiliste sõnadega nõukogu aadressil ja mul, ma tunnen ka puudust nõukogu esindajast äh, siin saalis. ma äh, äh, sooviksin kasutada võimalust, et peale kõiki neid viisakus- ja, ja kiidusõnu ähm, rääkida ka nendest ülesannetest, mis on seotud rahastamisvahendiga, nimelt komisjon peaks esitama ITSI plussi kohta äh, ületöötatud äh, äh, programmi, sellepärast et ei saa olla sellist olukorda, et komisjon tuleb välja oma strateeg-, strateegiaga enne, kui vastavad seadused vastu on võetud. ja meil on siin antud ka täiesti öö, uus lähenemisviis, nimelt et partnerlussuhetes peab kasu olema vastastik kuid siin on pandud paika ka teised ähm, Euroopa Liidu kesksed äh, eesmärgid, äh, mis puudutab näiteks ka kliimamuutuste vastast võitlust äh, ja tööõiguste tugevdamist. kuid selles strateegia paberis ei ole need kõik kajastatud siin on praegu räägitud sellest eelkõige, et selle rahastamisvahendiga tuleks ähm, kõrvaldada neid vastuolusid, mis tekivad Euroopa Liidu ettevõtete tungimusega teistesse, teiste riikide äh, turgudele. Ähm, mina leian, et äh, seadusandja tahet tuleb ka edasi äh, silmas pidada ja see tähendab, et komisjon peab edasigi programmidega tegelema, kuid meie säilitame oma vetoõiguse, kui meie mm, huvidele vastu ei tulda. kui me räägime nüüd rahastamisvahendite uuest põlvkonnast, siis meie leiame, et me peame delegeeritud õigusakte mõistlikult rakendama. suur tänu, suur tänu, härra Scholz. ja nüüd kaheks minutiks proua Kaal. aitäh. ja tänan ka kõikide nende sõnavõttude eest tänase arutelu raames. ma sooviksin rõhutada, et ma täiesti mõistan neid kolleege, kes kardavad, et me võime siin vale pretsedendi luua. meil on vaja eh, tõhusat, sidusat, järjepidevat rahastamisvahendite paketti. ja see puudutab eelkõige just äh, EIDHR-i äh, rahastusvahendid. kui me soovime, et äh, need eesmärgid oleksid tõesti ähm, saavutatavad, siis me peame koostööd tegema oma kodanikega, sellepärast et see on ka nende huvides ja et ja ka meie huvides, et mitmeaastaseid rahastamisprogramme ei saa ilma kodanike osaluseta vastu võtta ja ma, minu jaoks on see kibe pill ma ei saa aru, miks komisjon ja nõukogu ähm, sellist vastuseisu osutavad ja ma jagan oma kolleegide kõhklusi, me peame tunnistama, et me oleme siiski kompromissini jõudnud ja oleme ühe sammu edasi astunud äh, rahastamisvahendite osas. ja see on tõesti edusamm. seetõttu meie ootame, et kõik see, äh, mida me, milles me kokku leppisime järgmise rahastamisperioodi jooksul ka kinnitust leiab. meil on siin tegu topeltülesandega, topeltvastutusega, sest ähm, see vaidlus käib juba kaks aastat ja me peame ka õigustama selle vaidluse pikkuse. suur tänu ja nüüd saab sõna äh, proua Lohpiller kaheks minutiks. aitäh, <clears throat> härra president, lubage naasta demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi juurde. ma arvan, et äh, need äh, sõnavõtud, mida me oleme nüüd kuulnud, näitavad, et äh, antud rahastamisvahend on alati olnud Euroopa Parlamendile väga südamelähedane ja et me oleme alati sellesse uskunud. aga sellest, äh, mis äh, diskussioonist, mis praegu toimub, äh, näeme me ka seda, et Euroopa tahab demokraatiat kaitsta ja selleks on vaja seda rahastamisvahendit muuta paindlikumaks, et saaks kiiresti aidata näiteks inimõiguste kaitsjaid kodanikuühiskonnas, mida ähvardab ähm, löögi alla sattumine ja nii edasi ma tahaksin öelda ka seda, et Euroopa Parlament peab kindlasti saama rohkem osaleda äh, inimõiguste demokraatia rahastamisvahendi loomises ja juhtimises ning sellega on nõus tegelikult kõik nii Euroopa Parlament, liikmesriigid, komisjon kui ka kodanikuühiskond ja seetõttu kutsun kolleege üles valmistuma järgnevaks võitluseks. eelmises voorus pidime võitlema selle eest, et see rahastamisvahend üldse olemas oleks ja nüüd tuleb võidelda selle eest, et teda parandada. aitäh! aitäh ka teile! härra Mitchell, kolm minutit. lugupeetud president, suur aitäh! kõigepealt äh, lubage minulgi äh, tänada härra Vidal Quadras tema jõupingutuste eest läbirääkimiste laua taga, kuigi siin on ikka veel äh, probleeme, mis on jäänud lahendamata. siiski on härra Vidal Quadras andnud endast parima, et saavutada rahuldust pakkuv kokkulepe, võttes arvesse neid asjaolusid, mille raames me töötame. aga võttes arvesse Lissaboni lepingut, mille ratifitseerimiseks minu riik korraldas kaks referendumit, siis äh, tuletan teile meelde, et Lissaboni leping näeb ette kaasmenetluse otsust, äh, kaas, kaasmenetluse Euroopa Parlamendile ja nõukogule väga mitmetes valdkondades ja ma ei saa olla äh, nõus sellega, mis praegu toimub. kui nõukogu saab otsuseid teha, peab seda saama ka parlament, sest seda näeb ette Lissaboni leping ja öö, ähm, mikromajanduslikus plaanis ei peagi me olema äh, igal pool kaasatud, sest meil ei ole selleks ei oskusi, aega ega raha, kuid mis puudutab õigusloomelist protsessi, siis Euroopa Parlamendil on olemas vastavad oskused, on olemas äh, ka kohustus, mille annab meile Lissaboni lepingu mina usun, et asjad on äh, täpselt äh, nii, äh, et tuleb käia inimese tegude, mitte sõnade järgi, nii mulle õpetati lapsepõlves ja praegu, lugupeetud volinik, on küll nii, et et ei ole piisavalt austanud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu õiguste võrdsust ja võib-olla kõlab mu jutt äh, nagu hapud viinamarjad, äh, aga ükskord te tulete Euroopa Parlamenti nagunii tagasi ja kui teie ei kohtle Euroopa Parlamenti austusega, mida parlament väärib, äh, siis ähm, tuleb sellest probleeme. ning lubage ka öelda, arengukoostöö rahastamisvahendi kohta et minu meelest on komisjoni vastav äh, rahaeraldis kuus miljardit aastas, kui ma ei eksi, aga kui me vähemalt ühtekuuluvusfondi korralikult tööle saaksime, võiks päästa paljude inimeste elusid, aitäh. aitäh, härra Mitchell. ning viimaseks saab sõna härra Vidal Quadras, kellel on äh, paar, kaks minutit. lugupeetud president, suur aitäh. debati praeguses osas tahaksin öelda midagi subjektiivset, kui lubate. mina olen läbirääkimiste delegatsiooni juht ja mul on tunne, nagu ma oleksin kooliõpilane, kes on kirjutanud äh, sellise korraliku kirjandi, mille eest nüüd saab kiita, sellepärast et sisu on hea, äh, süntaks on hea, grammatika on korralik, aga kahjuks viimases reas on äh, üks viga ja sellest vaadatakse täiesti mööda. nii et ma tänan kolleege selle eest, mis nad ütlesid minu kirjandi kohta, nad olid lahked aga kui me praegu räägime pretsedentidest, siis võiksime endalt küsida, kas ei ole mitte tegemist äh, täiesti enneolematu pretsedendiga. meil on dokument, äh, milles on sees kõik äh, tähtsamad instrumendid ja see on suurepärane algus tulevaseks tööks. nõukogu tegi poliitilise avalduse ja lubas kaaluda delegeeritud õigusaktide täielikku kasutamist tulevaste sarnaste instrumentide puhul. ja seetõttu, kui me räägime strateegilise tähtsusega teemadest, siis on minu meelest nii, et me oleme tegelikult astunud suure sammu edasi muidugi, kui me istume komisjoniga läbirääkimiste laua taha ja peame hakkama arutama iga üksikut banaane eksportivat riiki eraldi, peame arutama täpselt ähm, tõesti eurohaaval, kuidas see riik kavatseb kasutada neile antavat abi ja millised on Euroopa Parlamendi kriteeriumid ja prioriteedid, siis on muidugi selge, et äh, liikmesriigid tahavad ka sõna sekka öelda. aga kui me paluksime, et liikmesriigid ei saaks selles äh, lõplikus etapis kaasa rääkida, siis me läheme liiga kaugele me peame aru saama, et me oleme juba saavutanud edu. ja peame aru saama, et äh, antud etapis oleks äh,, oleks meie läbikukkumise tagajärjed tõesti hävitavad. nii et ma kordan veel kord üle, ma jään oma seisukoha juurde, aitäh. suur tänu, härra. suur tänu, härra Vidal Quadras, sellega on arutelu lõppenud, hääletamine leiab aset homme kell kaksteist, järgmine päevakorrapunkt on komisjoni avaldus Ühtse Turu Foorumi kohta